Merci. La seduta è ripresa. palun teil võtta istud, me jätkame nüüd äh, istungiga. eilse koosoleku päeva protokoll on laiali jagatud ning äh, kui kellelgi ei ole selle kohta märkusi, loetakse see protokoll